õigusasjade komisjoni. õiguskomisjon oma kahekümne esimese jaanuari koosolekul äh, kinnitas äh, Euroopa Parlamendi saadiku mandaadid ja need puudutavad proua Francesca Baracciut äh, seitsmeteistkümnendast detsembrist kaks tuhat kaksteist, äh, härra Preslav Borissovit esimesest jaanuarist kaks tuhat kolmteist ja härra Dan äh, Dumitru Zamfireskut alates üheksandast jaanuarist kaks tuhat kolmteist. teen seega ettepaneku need mandaadid kinnitada, kas keegi on selle vastu? seega on need mandaadid kinnitatud ja mitteühinenud äh, liikmed on äh, mulle andnud taotluse, et komisjoni ja delegatsioonide liikmete nimed